arutelu täna kuulamine Euroopa suvise kellakeeramise teemal. Juri ja Tran komisjon on selle esitanud ja annaksin sõna härra Svobodale, kes on üks küsimuse autoritest, palun. suur tänu äh,, proua juhataja, austatud äh, ku- äh,, volinik äh, sellel aastal märtsil toimus avalik kuulamine suveaja kohta ja seal tuli selgelt välja, et energiasektoris ei ole seda suveaega vaja, sellepärast et see, mis hoiame kokku äh, äh, valgustuse pealt raiskame me ära äh, soojenduse peale ja lisaks sellele on palju uuringuid selle kohta, et see kahjustab meie tervist, kaheksakümmend protsenti eurooplastest täna aga seda ei tea, et on sellised tervisekahjustused võimalikud. väsimus, seedeprobleemid, migreen, depressioon, kõik võib viia ka geneetiliselt moonut-, geneetilisest ähm, koodist põhjustatud haiguste süvenemiseni. suveajale äh, üleminek on väga raske ka autismi all kannatavate inimeste jaoks ja uuringud on näidanud seda, et nende terviseprobleemidega seotud kulud on saja kolmekümne ühe miljardi, miljoni euro peal praegu kusagil, mis tähendab seda, et Euroopa kulutab äh, Äh, Euroopa Liidu toimimisele sama palju raha kui äh, suveajale üleminekust äh, põhjustatud tervisehädade ravimisele. Euroopa Liidul siis kuskil sada nelikümmend ja, ja terviseriikidele sada kolmkümmend miljardit eurot komisjon vastas, et liikmesriigid ei ole kaevelnud ja et komisjon ei kavatse tegeleda selle öö, ähm, tähtsusetu probleemiga, kas siis kahekümne protsendi Euroopa rahva äh, terviserikked on teie jaoks tühine asi äh, ja kas te arvate, et sellised tervise, tervishoiusektori kulud on ka pisku teie jaoks, jah, liikmesriigid võib-olla ei kaeba, aga ega riigid äh, ei kannatagi depressiooni all Äh, inimesed, aga küll inimesed on pöördunud meie poole, meie kui nende esindajate poole Euroopa Parlamendis ja sellest ainuüksi peab olema küll, et par-, et komisjon hakkaks selle tõsise asjaga tegelema ja sellepärast mul on hea meel esitada see küsimus see äh, Euroopa Komisjonile kas üheksa ülikooli uuringut, millele ma viitasin, on valed? kas te jääte suveaja juurde, kas äh, on teil tõendeid selle kohta, et, et, et kokkuhoid kaalub üles äh, need terviseriskid? suur tänu, järgmisena sõna härra Kraamer proua juhataja, proua volinik, kallid kolleegid, ma tänan Pavel Sobodat ja Jüri komiteed selle initsiatiivi eest selleks, et ühiselt see küsimus koos meie komisjoniga esitada, see on küsimus, puudutab transporti, transpordijulgeolekut, töötajate tööaega ja nii edasi, sellepärast käesoleva aasta märtsis viisime läbi mõlema meie komisjoni ühiskuulamise. ekspertide seisukoht oli selge argumente kellaaja keeramise kohta on teaduslikus mõttes küsitavad ja äh, kella keeramise mõju on igal juhul äh, selgelt mõõdetav, see mõju tervisele. Pavel Svoboda äh, andis esi-, esitas ka selle küsimuse pärast komisjoni pressiteadet ja sellepärast seda, kui komisjon keeldus seda küsimust käsitlemast väited energia kokkuhoiu kohta ja mina kui roheline tegelikult ju toetan energia kokkuhoidu, kuid tegelikult selgub, et eh, tegelikult see energia kokkuhoid aset ei leia, seda on näidanud paljud uurimused ja tegelikult me leiame aset negatiivse, eh, negatiivne efekt energia kokkuhoiu asemel, me kulutame energiat senisest enam. seega me peaksime tõepoolest kontrollima, kas praegune kellakeeramise süsteem, kas seal on üldse mingi mõte. meil on ka tõsine öö, eh, probleem öö, eh, liikluses, inimesed on pärast kellakeeramist sageli väsinud ja nad kujutavad endast ohtu liikluses Äh, ja peale selle peavad sõidukid öösiti tund aega seisma selleks, et äh, sõidugraafikust kinni pidada. loomulikult tuleb kohaldada ka inimeste tööaega ja paljud probleemid nii transpordis kui logistikas äh, teravnevad ja nüüd, kui me räägime äh, Äh, kuludes, siis aastas üks koma seitse miljardit eurot läheb meil see maksma. ja tegelikult on efekt null, kas meil on nii palju raha, ma võiksin tuua tuhandeid näiteid, kus raha oleks palju paremini kasutatav minule on jõudnud väga paljude kolleegide pöördumised, liikmesriikide kodanike pöördumised ja seetõttu ma tahaksin teada, miks komisjon ei suhtu tõsidusega nendesse teadussaavutustesse, mis jõuavad meileni Ameerika Ühendriikidest miks me ei pööra tähelepanu energiakulule, miks ei ole komisjon teinud eh, tasuvusanalüüse ja miks komisjon tõrgub seda tegemas, kas tõepoolest see saab olla lähenemine, millega me saaksime öö, öö, läheneda oma kodanikule, seekord ma tänan veel kord juurikomisjoni ja me pöördume taakord, taaskord komisjoni poole, et selles küsimuses selgust saada. suur tänu ja nüüd annan ma sõna proua Pultšile komisjoni nimel, palun Eh, proua juhataja, austatud parlamendisaadikud, Euroopa Komisjon eh, teab, et eh, ikka ja jälle regulaarse intervalli järel paluvad kodanikud suvele ülemineku tühistada, nad viitavad tihti tervise probleemidele, aga samas on liikmesriikide poolsed argumendid kokkuhoiu osas ka täiesti õigustatud. komisjon võtab kodanike mured väga tõsiselt ja me oleme need uuringud, millest te rääkisite, uurinud, kuid need uuringud toovad väga erinevaid äh, äh, tulemusi ja mitte mingisuguseid lõplikke järeldusi ei ole võimalik nende põhjal teha, kas tervishoiu kohta või energia kokkuhoiu kohta ei ole mingisugust konkreetset infot äh, näiteks maanteeohutusele osutatava mõju või tootlikkuse osas. komisjon Äh, ei ole uurinud suveajale ülemineku äh, mõju selles mõttes, et kui palju on elektrienergia tarbimine suurenenud või ei komisjon on veendunud, et äh, kui kahe tuhande esimesel aastal võeti vastu direktiiv, siis olid need argumendid, milleks olid turu toimimine ajagraafikute ühtlustamise läbi täiesti õigustatud ja on äh, kohane ka täna ja seega komisjon ei leia, et peaks seda direktiivi praeguses äh, faasis kuidagi üle vaatama. suur tänu ja nüüd läheme siis arutelu juurde, fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt Rahvaparteist alustame, härra Roil, kaks minutit kõneaega. proua volinik ma hindan teid väga, aga komisjoni vastus on tegelik häbematus, tõeline häbematus on probleemid, mitte küll kõigil inimestel ei ole probleemid, aga see on piisav, et osalgi inimestel on probleemid, et nendele tähelepanu pöörata. viimase kümne aasta jooksul pole komisjon andnud ainsatki ausat vastust äh, ja tegelikult need põhjendused, mida on toodud, neid võiks kabareedes ette kanda kui naljanumbreid väga paljude teise tervishoiuga seonduva teema puhul öö, äh, teeb komis-, teeb parlament endast kõik, aga tõesti, komisjon ei reageeri sugugi ja ma tõesti palun, andke edasi kogu komisjonile, et keskne küsimus seisneb selles, et kas on olemas ainuski põhjus selleks, et aastas kaks korda kella keerata inimeste sellele, sellega närvi, närvidele käia ma ei saa aru, miks me peaksime põhjendama seda, et me tahame tagasi tulla normaalsete olude juurde. andke andeks, terves maailmas ei krutita eh, aastas kaks korda kella, mis toob endaga kaasa tohutud kulutused. nimetage mulle üks põhjus, üks põhjendus, miks me seda tegema peaksime. siis ma olen tegelikult eh, teiega nõus, aga vastasel korral ma nõuan, et see, see direktiiv tühistatakse. me soovime, et direktiive ja ettekirjutusi oleks vähem ja mis asja see peab endast kujutama, mida see peab teie arvates tähendama? Teil ei ole ainsatki argumenti, te ei ole ütelnud ainsatki argumenti asja poolt, meil on tegemist ainult probleemidega ja siseturu arg-, argument on kõikidest nendest argumentidest kõige nõmedam, mida te tuua võisite. jah ja ma saan aru, siseturg, loomulik ühtsed reeglid terves Euroopas, aga mu daamid ja härrad, suhtugem sellesse teemasse täie tõsidusega. kõik mõtlevad, et me oleme siin päris peast segi omadega läinud. andke andeks, eh, kümned tuhanded inimesed kurdavad terviseprobleemide üle, sellesse tuleb suhtuda tõsiselt sotsiaaldemokraatide nimel proua regner aitäh, proua president. proua volinik, te näete, et tegemist on tõesti väga tuliselt peetava aruteluga, isegi kui meid ei ole siin väga palju kohal. aga teie vastus oli tõesti väga-väga tehniline ja ei arvesta inimeste muredega. sest me ei räägi siin mitte ainult siseturu küsimustest, vaid sellest, et aeg mõjutab iga inimese elu tõesti, minge siit saalist välja, kuulake, kõikidel on oma arvamus selle kohta, sest see küsimus mõjutab iga inimese eraelu. ma tahan ka siin kirglikult äh, rääkida kellakeeramise kaotamise poolt, sellepärast et mina tahan rääkida nendest inimestest, kelle olukord on eriti raske ja keda lobistid ei toeta, need, kes peavad iga päev mitmeid kilomeetreid tööle sõitma ja koju tagasi ning samamoodi ka kooliõpilased kooliõpilaste puhul on probleemiks see, et koolitundide aega ei muudeta, siis nad peavad tõusma vara üles hommikul ja samamoodi tuleb samal ajal siis ka koolimaju kütta ning pimedas algavad juba tunnid. nii et tõesti, me räägime praegusel hetkel sellest, et ei ole mõtet inimesi sundida hommikul vara pimedas üles tõusma. proua Küllönen saab kuue nimel sõna pooleteiseks minutiks, austatud proua juhataja talve ja suveaja direktiiv on jõudnud oma elu lõppfaasi, oleks mõistlik äh, direktiivi muuta nii, et me sellest kahefaasilisest süsteemist äh, loobuksime ja muudaksime kella vastavalt äh, ajatsoonidele ainult. uuringud on näidanud, et kevadel ja sügisel, kui kella keeratakse, inimeste unerütm on häiritud, eriti vanuritel ja lastel on väga raske oma sisemist orgaanilist kella kohandada mehaaniliselt stationaarilise kellaga ja uuringud on näidanud ka seda, et inimeste tuju ri-, äh, rikub selline asi, on viinud ka väga tõsiste ähm, masenduse nähtusteni. Äh, see, äh, depressioonihaigused on väga suur osa meie tervisesektori kuludest ja kas Euroopa Komisjon tahab ka seda koormat Euroopa liikmesriikide jaoks veel raskendada? lisaks inimestele mõjutab seda ka loomade tervist Äh, Venemaa ei ole praegu Venemaal küll väga kõrges hinnas, tuleb äh, nende äh, poolt küll öelda, et nemad on loobunud juba kaua aega tagasi suveajale üleminekust ja mina äh, paluksin, et äh, me ei mängiks äh, rahva ja meie loomade tervishoiuga, isegi kui Venemaa suudab sellised asjad ära korraldada, siis peaksid seda suutma ka Euroopa Liit. me peame lõpetama inimeste ja loomade tervisega mängimise. mina arvan, et talveaeg võiks jääda paika ja minu koduriik võiks ka üle minna Kesk-Euroopa ajatsooni suur tänu, järgmisena saab sõna proua Haudala kaheks minutiks roheliste nimel. suur tänu, proua juhataja, minu meelest on täiesti uskumatu, et äh, komisjon oma pressiteadetes vastab, et meie komisjon tegeleb ainult äh, suurte tähtsaste küsimustega ja sellepärast see suveaja küsimus ei ole meie asi. täiesti uskumatu, et niimoodi ülbelt äh, suhtutakse rahva muresse, keda meie parlament ju esindab ja kui ma Facebookis sõna võtan sellel teemal, eh, tuleb eh, sekundiga tuhat eh, toetust mulle, mis tähendab seda, et meie kodanikud peavad seda äärmiselt oluliseks küsimuseks ja minu meelest on posi- äh, oluline see ka et muuseas minu laps sündis äh, sellel öösel kui kaheksakümne esimesel aastal esimest korda soomes mindi üle suveajale see asi ei lähe mul kunagi meelest aga äh, see on väga tõsine probleem inimeste tervisele see häirib meie ja loomade bioloogilist kella see tekitab väga palju raskusi riske ja kulusid koolides töökohtadel ja liikluses Euroopa Liit äh, on juba väga vapralt äh, äh, ja tarmukalt üritanud seda küsimust reguleerida seadusandlusega aastast kaks tuhat üks juba. miks me ei võiks nüüd vastu võtta viimase kümnenda direktiivi, kus jäetakse ajalukku maha see kella kruttimise asi, paraneks Äh, olukord liikluses, kommunikatsioon paraneks ja inimeste tervis paraneks. uuringud on näidanud seda, et inimeste bioloogilist kella uurivad teadlased on äh, suveajale üleminemise vastu ja nagu kolleeg ütles, et isegi, et kui isegi Venemaa on suutnud loobuda sellest süsteemist, suudame seda ka meie, aitäh. suur tänu, järgmisena sõna saab kolleeg Stuger, üks minut aitäh proua president meil on väga hea meel et aeg ei ole seisma jäänud komisjonis ja et nüüd tõesti sellest küsimusest ka räägitakse meie partei juba viis aastat tagasi tõstatas selle küsimuse siinsamas kojas kas komisjon on tutvunud briti uuringuga kus öeldakse et suveaeg on tervisele palju parem kui talveaeg ja kas te olete samal arvamusel? meie partei nimelt ütleb, et lõpetage ära talveaeg, see on palju parem tervise jaoks ja parem ka transpordi ja turismisektori jaoks. täpselt samamoodi ka on võimalik niimoodi energiat säästa. energia säästmise puhul äh, peame me arvestama ka sellega, et kui õhukonditsioneerid äh, töötavad kauem suvel ja tõesti, ärge unustage ka seda ära, et äh, kui on pime, on ka rohkem õnnetusi kas äh, komisjon võiks nõukogult uurida, kas on piisavalt ka nõukogus äh, poolt hoidu talveaja ärakaotamiseks ja kui jah, kas komisjon on valmis siis seda ka tegema? härra Becker, kaks minutit. proua juhataja, proua volinik, nagu te näete on tegemist küsimusega, mille suhtes valitseb äh, nördimus ja üksmeel kõik sõltumata inimese fraktsioonilisest kuuluvusest. meid ärritab komisjoni ja nõukogu seisukoht, me soovime, et see küsimus leiaks kohest läbivaatamist. tuleb lõpetada kaks korda aastas kella keeramine, me peame leidma põhjenduse, teaduslikult soliidselt põhjendatud äh, seisukohad mis võiksid üldse teie kasuks rääkida, see on komisjonil tegemata. meil ei ole mingeid eelarvamusi energiakulutuste osas, me kulutame energiale väga palju ja meil on lugematu hulk teaduslikke analüüse, mida on valmistanud ette eh, Euroopa ülikoolide bioloogid ja meedikud ja need analüüsid näitavad, et kella keeramisega seonduvad paljud riskid ja probleemid ja ma ei saa aru, miks neid riske ei kontrollita. Euroopa Eh, on loomulikult kausa prima, eh, siin on meil põgenikud ja töökoha küsimused, kuid inimeste tervis ei saa olla kausa sekundo me on tegemist liiklusõnnetuste hulga kasvuga, Austria kindlustus maksis eh, välja enam kui nelikümmend kaheksa protsenti eh, võrreldes möödunud aastaga liiklusõnnetuste hüvitisi. on viimane aeg, et me siin tõepoolest asja kontrolliksime. president Jean-Claude Juncker lubas seda teha, aga mitte midagi ei ole juhtunud ja andke andeks, vaadake oma vastutusele silma. härra Le Breton, üks minut, palun suur tänu, proua volinik nelikümmend aastat eh, keeravad eurooplased kaks korda aastas kella, tuleb tagasi pöörduda eh, algse süsteemi juurde, nii nagu juba Venemaa tegi aastal kaks tuhat üksteist. kahekümne neljandal märtsil kaks tuhat viisteist olid koos eksperdid Euroopa Parlamendis ja tõid eh, välja väga tõendeid sellele, kui palju raskusi tekitab südamehaigused, unehäired, eriti lastel ja lisaks sellele ka bioloogilise rütmi häired loomade seas. ei ole mitte mingisuguseid kokkuhoiu aspekte mitte tõendatud ehm, nendes oludes eh, peab Euroopa Liit nõudma seda, et eh, me loobuksime kella keeramisest. Eh, seda nõuavad ka suur osa prantslasi. ma paluksin komisjonil kuulata kodanikku ja lõpetada see blokaad, millest mitte keegi mitte midagi aru ei saa suur tänu ja läheme nüüd üle avatud äh, mikrofoni juurde, kaheksa kolleegi on sõna soovinud ja alustan proua Zaborskast. suur tänu, proua juhataja. chcela by som sa poďakovať predovšetkým kolegovi Svobodovi. proua volinik, suur tänu kolleeg Svobodale selle tõsiduse eest, kuidas ta seda küsimust võtab tegemist on meetmega, mis on pärit eelmisest sajandist ja ma arvan, et on tõesti viimane aeg mõelda, kas need argumendid, mis kehtisid sajand tagasi või veel kahe tuhande esimesel aastal, kehtivad ka praegu. tõsiasi, et äh, komisjon äh, irooniliselt parlamenti suhtub selles küsimuses, on täiesti vastuvõetamatu. esiteks sellepärast, et äh, komisjon ei peaks äh, parlamendiliikmete ettepanekuid äh, irooniliselt võtma ja teiseks komisjoni kohuseks on ju ka põhjalikult ettepanekuid analüüsida ja sellepärast kordan ka mina seda küsimust, mida esitasid teised kolleegid ja palun, et komisjon võtaks seda küsimust tõsiselt. aitäh ja järgmisena härra Frunzulika, palun. suur tänu, äh, mu kõne on äh, küll kirjutatud inglise keeles, aga ma austan teid väga kõrgelt ja räägin sellepärast täna prantsuse keeles. mis puudutab seda teemat, teate, kolleegid, minu lapsed käivad hommikuti koolis ja selle kella keeramise pärast saavad nad nüüd minna valges kooli ja tegelikult ma eelistan seda, et nad saavad minna kooli valges, mitte ei pea minema siis, kui on veel pime. ja ma arvan, et me tõesti peame väga tõsiselt mõtlema sellele, mida see tähendab. see on tegelikult väga positiivne, et nad saavad valges minna praegu Euroopas on nii tõsiseid probleeme, mõelge rände küsimustele, Kreeka võlak, küsimus, majandusolukord, tööpuuduse määrad, sotsiaalsed äh, probleemid. minu meelest praegu pole küll õige aeg rääkida ükskord sellest asjast aga samas äh, ma tahan öelda, et ma ei ole nõus äh, komisjoni ülbusega, aitäh. suur tänu nende jõupingutustest, härra Frantsulika, härra Marias, kas ka prantsuse keeles? only Greek Eh, ainult kreeka keeles. aitäh! proua volinik, kall-, paljud kolleegid osalesid sellel arutelul ja see arutelu oli tõesti hästi tundeline, mis näitab, et tegemist on tõsise probleemiga. ja see, kuidas teie meile vastuseid andsite, näitasid, et te ei võta seda küsimust nii tõsiselt kui vaja mi-, palju aastaid tagasi viidi suveaeg sisse ja eeldati, et tegemist on positiivse sammuga, kuid uuringud näitavad täpselt vastupidist. Euroopa Parlamendis toimus ka avalik kuulamine, meil on väga palju erinevaid tõendeid selle kohta, et suveaeg mõjutab negatiivselt inimeste tervist, liiklust, Euroopa tööstust ja ta ei aita ka energiakulusid vähendada ja ma arvan, et seda tõsist küsimust peate te kontrollima, sellega peate te tegelema kui kodanikud teile selliseid sõnumeid saadavad, siis on komisjon tõesti ka kohustatud tõsiselt seda küsimust vaatama ja meile tõsiseid vastuseid andma. härra Rüübih, palun noriu padėkoti kolegoms. aitäh proua juhataja. ütleb kolleeg Ropi. ma tänan kolleege selle esitatud küsimuse eest. ma tahaksin teie tähelepanu juhtida veel ühele sektorile, mille jaoks on kellakeeramine olulise tähtsusega. ma olen seisukohal, et paljud võivad teile selgitada, milles tegelikult seisneb kellakeeramise mõte. kas tahaksin rõhutada, et ka põllumajandusele mõjub kellakeeramine väga negatiivselt, sest nad elavad oma bioloogilise kella järgi, mida meie ei saa lihtsalt neil sees ümber keerata samuti on oluline ka see sotsiaalne kell, mille järgi inimesed ja perekonnad peavad töötama, kes peavad oma lapsi kooli viima ja nii edasi ja seetõttu ma soovin, et komisjon haaraks initsiatiivi ja muudaks ära selle direktiivi. aitäh, härra Štehovski. Vážená paní komisařko, dámy a pánové, kdyby se dneska hlasovalo znovu o asi byste, paní komisařko... Kui täna toimuks hääletus, siis võib-olla ma pöörduks teie poole, proua volinik, ja küsiks, miks on vaja kella keerata? ja kui teie vastused oleks olnud just sellised, nagu nad praegu olid, siis ma tõesti, ma võib-olla hääletaks komisjoni poolt, ma tahan komisjoni, mis võitleb kodanike eest. kui on viissada miljonit inimest, kes ütlevad, et me tahame seda vana arhailist küsimust äh, kaotada, siis ma oleks eeldanud, et te võtate tõsiselt seda küsimust ja vastate meile tõsiselt. palun lõpetage see irooniline suhtumine selles küsimuses, tõesti palun analüüsigem tõsiselt seda küsimust ja muutkem midagi. proua von Start. ja, was für eine deb-. ah, milline debatt sõltumata fraktsioonilisest kuulduvusest plaksutatakse nii paremalt kui esinevad vasakpoolsed ja vastupidi, kõik on üksmeelsed, see on täiesti deideologiseeritud teema, see kellakeeramine Eh, see on teema, mis puudutab kõiki kodanikke, aga komisjon võtab sisse asendi, et meil nagu polekski mingeid argumente kellakeeramise lõpetamise poolt. palun olge nii kenad, selgitage meile selgelt, miks kella keeramine on vältimatult vajalik. meie ei pea teile tõestama, et see on jama, tõestage meile, et teil on õigus. andke andeks, kui te teinekord tulete, siis tooge kaasa vähemalt äh, adekvaatsed põhjendused ja argumendid, see, mis te senini räägite, on pelgalt häbematus. proua Šoidova suur tänu proua juhataja. všem kolegům že se držíme suur tänu kõikidele kolleegidele selle eest, et nad on äh, fraktsioonide üleselt selle küsimusega tegelenud. ma ei taha, et proua volinik võtaks seda isiklikult, aga proua volinik, teie esindate siin Euroopa Komisjoni ja just sellepärast meie küsimused ongi otseselt suunatud teile. on nii palju inimesi ja nii palju põhjusi, miks seda küsimust küsitatakse, et kas on tõesti vaja äh, kella kõigepealt edasi keerata ja siis tagasi keerata ja sellega inimeste mõju, elu mõjutada. ma, meie usume, et institutsioonid saavad midagi ette võtta ja on võimelised selle tehnilise küsimuse kiiresti ära lahendama inimestele valmistab muret äh, palju tähtsamaid äh, muresid ja sellepärast tõesti lahendagem see küsimus kiiresti. ja lõpetuseks saab sõna härra Kelly. ma olen äh, ka ise vaadanud seda küsimust ja olen üha rohkem kellakeeramise vastu, sest äh, see lükkab kevade algust edasi, ma olen nüüd kuulanud neid küsimusi, mida minu kolleegid siin esitasid ja kuidas see kõik mõjutab äh, inimeste elu. härra Becker ütles et, et nelikümmend kaheksa protsenti rohkem on õnnetusi ja laste elurütmi segatakse. jah, see küsimus on täiesti selge see ei maksa mitte midagi, selle küsimuse lahendamine ja ma olen täiesti veendunud, et äh, selle küsimuse saab lahendada ja me saame kodanikele näidata, et me teeme seda nende huvides. ja tõesti, võib-olla selles küsimuses on venelastel õigus ja äkki me peaksime neid järgima, me peaksime ka selle muudatuse võimalikult kiiresti sisse viima, sest me tahame tõesti, et kevad algas ikkagi õigel ajal, mitte mingi kellakeeramise kaudu sellega on vaba mikrofoni osa läbi ja annaksin nüüd sõna uuesti proua volinik bulcile. proua bulc. proua bulc sellega on nüüd arutelu läbi ja teil on lõpetuseks sõna. Uh, proua president lugupeetud parlamendisaadikud suur-suur tänu selle väga elava arutelu eest. tegemist on väga tugeva sõnumiga ja seda esitasid erinevate fraktsioonide esindajad. ma oma sissejuhatuses ütlesin, et komisjon teab neid erinevaid argumente kellakeeramise poolt ja vastu. ja lubage mul teile rääkida, et olen isiklikult rääkinud paljude liikmesriikidega ja küsinud nende arvamust ja nende arvamus on äh, erinev, ei ole see nii selgelt üksmeelne nagu siin. jah, tõesti on erinevaid uuringuid, kus uuritakse kellakeeramise võimalikke mõjusid tervisele, aga ei ole mitte mingit selget tugevat argumenti, vähemalt mitte praegu. olen nõus, et probleem on tegelikult suurem, kui me vahel oleme valmis seda nägema. ma kuulasin teid ära tõesti. aga lubage mul ka toonitada, et mina tahan hoida siseturgu elus ja et meil oleks äh, selles küsimuses tõesti ükshäälne otsus Euroopa Liidu tasandil. nii et praegu komisjon ei ole mõelnud Äh, praeguse direktiivi muutmise peale, aga kui me saame uusi tõendeid ja kui meile süsteemsemat lähenemist esitletakse, siis me otse loomulikult oleme valmis seda seisukohta üle vaatama. Le débat est clos.